E, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetel ei ole mingit sõnaõigust ja, e, ja mulle ei antud ka nüüd kõneaega. suur aitäh, ütleb